teadlikud. lugupeetud daamid ja härrad, nüüd jõuame päevakorra juurde. seitsmeteistkümnenda detsembri kaks tuhat üheksa protokoll on teile välja jagatud, samuti siis vastu võetud tekstid, kas teil on märkusi? ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud